presidendi esimene etteaste siin saalis, härra president, see on teie esimene kõne Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. ja ta soovis sellega seoses väljendada oma arvamusi ka teistes küsimustes, ka institutsioonilistes küsimustes nii et arvatavasti viisteist, kakskümmend minutit peaks olema piisavaks kõneajaks teile, härra president. väga hea, suur tänu. härra president, lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel, et mul on võimalus osaleda arutelus, mis toimub Euroopa Parlamendis ma ei tahaks rääkida mitte ainult mitteametlikust eh, eh, riigipeade kohtumisest, mis toimus kahe nädala eest, kuid eh, sellele ei võetud vastu mitte mingisuguseid ametlikke järeldusi, aga ma tahtsin teiega lihtsalt eh, kohtuda juba üsna varakult oma mandaadi alguses. ma kasutan ära eh, esimese võimaluse, mis mul on, sest kui ma oleksin oodanud selle esimese ametliku ülemkogu koosolekuni, siis ma oleksin saanud teie ette tulla alles aprilli alguses, see oleks olnud väga palju kuid pärast ametisse määramist. nüüd ma tahaksin teile rääkida, kuidas ma näen öö, oma rolli, kuidas ma näen oma funktsiooni ja ma ei taha enam selle teema juurde tulevikus tagasi tulla. loomulikult on alati olnud Euroopa Nõukogul Euroopa Ülemkogul ka eesistuja ja e, kui me küsime, mis nüüd on muutunud, siis on muutunud tegelikult kolm väikest asja, mis ühtekokku võivad e, väga oluliselt olukorda muuta. kõigepealt on tegemist järjepidevusega. E, enne muutus nõukogu eesistuja iga kuue kuu järel, nii et see tähendab, et pärast iga kolmandat ametlikku ülemkogu muutus president ja siis oli väga raske järjepidevat strateegiat eh, ette viia, sest et lihtsalt riigipead ja eh, valitsusjuhid kohtusid kogu aeg uue inimesega. aga eh, väga oluline on pikaajaliste suhete loomisel ja tõsiste ülesannete elluviimisel just nimelt järjepidevus. nüüd mm, eelmised presidendid pidid tegelema asjadega ka oma rahvuslikes valitsustes, oma riigi valitsustes ja see tähendas, et nad said pühendada ainult poole oma ajast eh, Euroopa asjadele, aga kui nüüd on loodud niisugune ametikoht, mis eh, tegeleb kogu aeg Euroopa asjadega, kui on olemas ka välisteenistuse juht, siis on Euroopa Liidul parem võimalus eh, mängida oma rolli ja paremini saab toimima ka Euroopa institutsionaalne süsteem. nüüd mm, võivad valitsused valida, eh, keda nad panevad sellele presidendi ametkohale, see mitte enam ei juhtu juhusliku roteerumise alusel ning ma arvan, et see kõik loob toetuse presidendile. Need kolm muutust on tegelikult pragmaatilised eh, muudatused võrreldes eelmise institutsionaalse süsteemiga, aga üheskoos on Euro eh, Euroopa Nõukogu muutunud nüüd institutsiooniks ning tal on parem võimalus lepingu järgsete ülesannete täitmisel, et eh, panna paika ja juhtida Euroopa poliitilisi prioriteete ja täita neid ülesandeid. räägiksin nüüd, mm, mõned on eh, näinud rohkem, kuidas see toimub, teised on näinud vähem, kuidas see toimub, aga eh, aga paljud näevad Euroopa Nõukogu juhti eh, sellise presidendina, kes nagu Prantsusmaal juhib täitevvõimu aga tegemist ei ole riigipeaga. kahtlemata ei ole tegemist niisuguse prantsuse mõttes presidendi ametkohaga. tegelikult eh, väljenduvad presidendi kaudu kollektiivsed eh, valitsusjuhtide ja riigipeade eh, ideed ja mõtted, et teisest küljest on tegemist eh, eh, niisuguse koosolekute, koosolekuid juhtiva inimesega, kes valmistab ette eh, koosolekut, koosolekuid tal on tegelikult roll, silla roll Brüsseli ja liikmesriikide pealinnade vahel, see on tunduvalt rohkem kui ainult juhtida koosolekuid. praegu Äh, tähendab see seda, et me läheme meie ühises suunas presidendi juhtimisel. kuidas me siis sinna läheme? kes on meie põhilised strateegilised partnerid maailmas? kus me tahame olla kahekümne aasta pärast? niisugused on äh, fundamentaalsed küsimused. mis puudutab suhteid Euroopa Parlamendiga, siis äh, on vaja, et pärast Euroopa Ülemkogu e, istungeid ma kannan teile ette, mis seal toimus, see tähendab, et ma e, tulen teie ette vähemalt neli korda aastas ja e, võib-olla, et neid kohtumisi saab olema ka viis kuni kuus, lõppkokkuvõttes kümme ja karta on, et väga paljud teist tüdinevad minu nägemisest loomulikult pean ma kohtumisi parlamendiliikmetega, fraktsioonide juhtidega, parlamendi juhtidega. minu roll ei, on asi, mida ei tohi segamini ajada komisjoni, komisjoni presidendi rolliga, sellepärast et härra Barroso on aruandekohuslane Euroopa Parlamendi ees, mina ei ole. komisjoni president eh, suhtleb väga tihedalt igapäevaselt eh, parlamendiga, aga minu ülesanne on tagada, et eh, riigipead ja valitsusjuhid lepivad kollektiivselt kokku Euroopa Liidu üldistes poliitikates ja, ja strateegiates sise- ja välisküsimustes. koos härra Barrosoga teame me muidugi väga hästi, et eh, eh, kuivõrd oluline on vältida arusaamatusi, kes vastutab mille eest, sest et avalik arvamus eh, ajab mõnikord segamini, milline ülesanne on komisjoni ja nõukogu presidendil. ma olen ikkagi kindel, et me suudame igasuguseid arusaamatusi vältida ja panna kõik asjad õigetele rööbastele. Euroopa nõukogu ei ole tegelikult ministrite nõukogu, need on tegelikult kaks eraldi institutsiooni. see tavaline nõukogu on eh, eh, tegelikult seadusandliku võimu eh, teine haru, ta teeb oma tööd koos Euroopa Parlamendiga ja tõepoolest seal president vahetub iga kuue kuu tagant ja e, selle president e, koordineerib täidesaatva võimu tegevust. ma arvan, et e, ma arvan, et ma saan kaasa aidata ka eh, Catherine Ashtoni poolt tehtavale tööle, sellepärast et eh, väga oluline on eh, välisteenistuse ettevalmistamine. mul on väga hea meel, et ma saan temaga koostööd teha ja esindada Euroopa Liitu. veel mõni sõna Euroopa Liidust endast. kõigepealt järgmise kuu lõpus toimub esimene ülemkogu, kus mina olen eh, ametlikult eh, selle istungi juht aga e, selle kuu e, alguses e, toimus meil väga oluline mitteametlik kohtumine mõnesaja meetri kauguselt siin teie parlamendist ja meie kohtumine oli väga viljakas. praegusel hetkel mingisuguseid ametlikke järeldusi sellest mitteametlikust kohtumisest meil ei ole, kuid ma võin eh, teiega jagada oma isiklikke järeldusi, eh, mis ma tegin, ma eh, tõin need järeldused välja kirjas, mis ma kirjutasin ülemkogule ja see on saadetud ka teile. mitteametliku koht kohtu, mitteametlik kohtumine eh, pidi eh, töötama välja meetmed, kuidas eh, tulla välja majanduskriisist. me panime paika oma sihid, need olid väga ambitsioonikad ja väga palju tööd selles osas tegi ära härra Barroso me rääkisime, kuidas me saaksime äh, parandada juhtimist, kuidas me saaksime paremini hallata Euroopa majandust, mis on maailma suurim, selleks, et meie majandustulemused äh, paraneksid. Äh, keskseks me Äh, vaatasime äh, ja arutasime teemadel, kuidas panna äh, paika sihtmärgid, kuidas neid hinnata. me vaatasime, millised on riikide kompetentsused, et kasutada ka täiesti ära Euroopa Liidu pädevusi. me panime Äh, paika just nimelt need ülesanded, mis sobivad väga hästi e, Euroopa Ülemkogule. kõik Ülemkogu liikmed leidsid, et meil on vaja paremat koordineerimist Euroopa Liidu tasemel, et meil on vaja poliitikaid, e, meil on vaja paremat majanduspoliitikat. paljud küsimused olid väga tehnilised, aga e, me otsustasime, et vaja on nende paljude ülesannete hulgas eh, koondada tähelepanu eh, neljale eh, eesmärgile ja nende osas on vaja ka siis panna paika kontrolltabelid, sest et ei ole mõtet tegeleda väga paljude asjadega ühe korraga. kõik ülemkogu liikmed on eh, nõus võtma endale suuremaid kohustusi ühise Euroopa eh, strateegia raames. hädavajalik on niisugune isiklik seotus eh, selleks, et meie töö läheks edasi, meil on tõepoolest vaja tõsiseid kohustusi ja sellega nõustusid inimesed, kes istusid laua ümber. meil on vaja paremat juhtimist, meil on vaja paremat koordineerimist ja see, e, kui kõik võtavad endale tõsised kohustused, siis see on võti edu juurde paremini on vaja ellu rakendada Euroopa e, tegevusplaane ja Äh, äh, artikkel kakssada neliteist on see, mis meid edasi aitab äh, aluslepingutest, see just rõhutab koordineerimist. räägiti ka Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsist ja selle tulemustest täiesti oodatavalt arutati ka loomulikku olukorda Kreekas ja mina võtsin endale kohustuse tagada selle, et et kõik see toimuks Euroopa institutsionaalses raamistikus, mitte väljapool seda ning kõik kakskümmend seitse eh, valitsuspead ja riigijuhti leppisid kokku komisjoni eh, eh, nõusolekul, komisjoni osavõtul ja keskpanga presidendi juuresolekul, mida edasi teha Eh, on võimalik eh, Kreeka eh, defitsiiti vähendada ja kasutada ka selle juures solidaarsust, kui selleks vaja on. ma tõepoolest väga hindan teie arvamusi kõikidel nendel teemadel ja väga oluline on see, mida arvate teie, kuidas me tuleme toime väljakutsetega. härra president, ma kinnitan teile, et eelolevatel aastatel on meil üks suur eesmärk. me peame tagama, et Euroopa Liit oleks tugev sisemiselt, et me saaksime kinni pidada oma sotsiaalmudelilt ning ka me peame olema tugevad eh, väljaspoole selleks, et kaitsta oma väärtusi. kõik Euroopa institutsioonid peavad töötama koos nende eesmärkide saavutamise nimel. suur tänu! suur tänu, härra nõukogu president. ja nüüd anname sõna Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barroso, palun. härra president, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin õnne soovida president Van Rompuyle esimese mitteametliku nõukogu organiseerimise eest, mis õnnestus. pärast olulise avalduse vastuvõtmist Kreeka kohta arutasime me Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat, mis puudutab Euroopa majanduskasvu, tööhõivet mul oli võimalus keskenduda meie väljakutsetele, poliitilistele väljakutsetele. Euroopa Komisjon teeb ametliku avalduse järgmisel kolmapäeval selle kohta. vaatamata kriisile on Euroopa majandus edasi liikunud, edasi arenenud, keskkond on muutunud dünaamilisemaks, kaheksateist miljonit töökohta on loodud, aga paljud ettevõtted on nagu väl-, ära pühitud äh, maalt meie SKT ei ole äh, kasvanud ja see ohustab meie ühiskonda. ning samas on väljakutsed järjest raskemad, kõigepealt äh, vananev elanikkond, puudujäägid teadusuuringutes, hariduses, aga meil on ikka jätkuvalt maailma kõige suurem majandus, meil on ühisturg, meil on euroala ja kõik see on osutunud kriisis oluliseks väärtuseks. aga meil on täna väga tähtsad vas-, valikud ees. meil on lausa tulevikku defineerivad valikud vaja teha. me ei saa valida heade ja halbade aegade vahel kõige madalam ühine nimetaja võiks reforme ja natuke ka majanduskasvu tuua, aga sellega jääksime me ainult teise klassi äh, majandusjõuks maailmas. ma arvan, et me saame ja peame olema palju ambitsioonikamad. meie majandusstrateegia peab Euroopa veelgi konkurentsivõimelisemaks muutma, luues miljoneid töökohti, aga poolikute meetmetega ning äh, muutusi vältides ei saa seda saavutada. kui me käitume nii nagu alati, siis me ei suuda kaitsta oma sotsiaalmudelit, Euroopa eluviisi, otse vastupidi, meie sotsiaalmudel satub ohtu, kui me ei ole valmis uuteks globaalseteks väljakutseteks. aga selle tõttu on vaja meil jõud ühendada. meil on vaja Euroopa Liidu institutsioone, sidusrühmi, kogu ühiskonda ja meil on vaja eriti Euroopa Parlamendi aktiivset sekkumist, loomaks uus strateegia, edastamaks seda kodanikele. järgmisel nädalal teeb Euroopa Komisjon teatamaks uue strateegia põhielemendid, mis keskenduvad kolmele prioriteet äh,, prioriteedile. kõigepealt ähm, arukas kasv, jätkusuutlik kasv ning kõikehõlmav kasv. teiseks, me tahame Euroopa ühiskonna norme elus hoida, seetõttu on vaja luua tervislik turvaline ühiskond, kus kõik ühiskonnaliikmed on kaasatud ja kus on üle saadud vaesusest. vaesus ei ole mingite liikmesriikide probleem. me peame ühiselt vastama niisugusele probleemile ja lõpuks sotsiaalturumajandus peab olema piisavalt tugev, kasutamaks ära tuleviku võimalusi, ma räägin jätkusuutlikust kasvust, võitlusest kliimamuutustega Ähm, ressursside puudusest ülesaamiseks, paremad investeerimistingimused iseäranis VKE-dele ja majanduse toetamine aitab Euroopa majandusel oma kanda kinnitada globaalses majandusruumis. aga nende eesmärkide saavutamine ei, ei ole eesmärk omaette me peame teadma, mida on Euroopa majandusele vaja, aga peame ka teadma, mida me tahame saavutada ja mida selleks on vaja teha. kõigepealt peab olema selline strateegia, mis on mõistetav. see peab olema eh, ülevaatlik, me ei saa eh, jagada seda strateegiat osadeks, tehes ära kergemad osad ja raskemad osad, jättes teistele. me peame eh, läbi vaatama oma maksundussüsteemi kvaliteedi, selle, kuidas raha kulutatakse, äh, avaliku sektori äh, äh, finantsides, samuti peame kaasama kõik ühiskonna osad, me ei suuda Euroopa ühiskonda õigele, õigel rajal hoida, kui meil tekivad sotsiaalsed konfliktid, seetõttu on vaja aktiivset lähenemist vaesusevastases võitluses ja töökohtade loomises seetõttu on vaja reformida finantsturge, me tahame finantsinnovatsiooni suurendada muidugi ja finantssektori kasvu näha, aga see toob kaasa ka vastutuse ja kohustused valitsusele ja selle sektorile, iseäranis rasketel aegadel, kui me peame tunnistama, et meil on vaja tõhusat finantsjärelevalvet. ning kolmandaks, me ei saa segi ajada eh, üld üldpilti Euroopa majandusest eh, ja küsimusi, kes mida peab tegema. me ei pea ehm, pidevalt vaidlema, kes mida teeb, meil on vaja euro-, üle-euroopalist lähenemist, mis annab lisaväärtust. just sellises globaliseerunud maailmas, kus me peame suhtlema Hiina, USA-ga, Venemaaga, teistega, näiteks mõelge G kahekümnele, see algatus tuli Prantsuse eesistumise ja minu poolt ähm, Euroopa Liidust, kui me tegime ettepaneku USA presidendile selliseid tippkohtumisi korraldada, sest me peame tunnistama endale, et me oleme palju tugevamad, kui me saame koos tööd teha. Äh, pole mõtet rääkida üksteisest sõltuvusest ja siis keskenduda ainult Euroopale aga muidugi palju tuleb ära teha liikmesriikide tasandil. liikmesriikidel on omad kohustused ja seetõttu äh, ootame, et liikmesriikide valitsused võtavad omaks siiralt euroopaliku lähenemise. Pole täht-, pole vaja äh, pädevusi Brüsselile üle anda, meil on vaja reformi ühiskonnas, nii et me saaksime luua äh, suuremat jõukust oma kodanikele. me suudame heaolu luua ainult siis, kui me ühendame oma jõud, mitte siis, kui me teineteise vastu tegutseme. seetõttu on meil vaja tugevat koordineerimist majanduses. Lissaboni leping annab meile kõik vastavad instrumendid, me hakkame neid kasutama ja ülemkogul nägin, et ollakse täiesti teadlikud nendest probleemidest. ma võin kinnitada, et ma saan võrrelda tänaseid diskussioone viie aasta tagustega. ja ausalt ütlen teile, et riigipead ja valitsusjuhid on nüüd palju teadlikumaks saanud vajadusest koostööd teha ja mõistavad ka välispingeid, mis ohustavad Euroopa majandust. loodan südamest, et Äh, kildkondlikud, rahvuslikud äh, lähenemised ei suuda äh, ühislähenemist ületada. aga meil peavad olema ka konkreetsed plaanid, mida teha. me esitame näiteks selliseid projekte nagu innovi-, innovatsiooniprogramm, tööstusprojektid, rohelised tehnoloogiad, digitaalprogrammid ja muidugi võitlus vaesuse vastu me ei taha näidata lihtsalt, et Euroopa Liidus räägitakse nendest olulistest küsimustest, me tahame näidata, et me tegutseme ja ma loodan teie tugevale toetusele meie pro-, projektidele, kuna teie olete Euroopa eesrinnas, tänan. suur tänu, ja kõigepealt poliitiliste fraktsioonide nimel saab sõna Rahvapartei nimel härra Joosep Toom. härra president, härra nõukogu president, härra komisjoni president, kallid kolleegid, üheteistkümnenda veebruari nõukogu kutsuti esimest korda kokku president Herman Van Rompuy poolt ja tõesti, esimest korda äh, toimus see nii, tervitan teid ka Euroopa Parlamendi ees. Euroopa Parlament ootab teilt paljut tervitan tervet lähenemist äh, äh, äh, meie probleemidele ja suur tänu, et te tulite meie juurde ning korraldate nõukogu tööd, aga me ootame teilt ka, et te arvestate sellega, et Lissaboni lepingu järgi on meievahelised, parlamendi ja nõukogu vahelised suhted muutunud, me oleme võrdsed partnerid, see tuleneb mitte ainult juriidilistest sätetest, aga sellel on ka poliitiline tähtsus ning nüüd räägiksin üheteistkümnenda veebruari kohtumisest. kõige tähtsam oli muidugi strateegia kakskümmend kakskümmend, aga ka majanduspoliitika ja rahanduspoliitika, Kreeka muide, Kreeka eh, jaoks eh, oli eh, suur üllatus olla kutsutud Solvee raamatukokku, aga küsimus on selles, kas praegune eurokriis puudutab ainult Kreekat või kas ei ole tegemist mingisuguse rünnakuga kõigile euroliikmesriikidele. teiseks, peame arvestama seda, et teatud liikmesriikides võib olukord veelgi äh, halveneda, mida võiks teha, äh, et, et aidata neid riike, kel, kes on kõige rohkem ohustatud? Äh, ma esitan need küsimused teile, härra president, sest kuigi üheteistkümnendal veebruaril näidati üles solidaarsust, kahtlen ma, kas me suudame olukorra kõrgusel olla. ja milline olukord meie ees on siis? Kreeka ood näitasid, et on vaja julgeid otsuseid vastu võtta, et äh, meie ähm, äh, ühisrahal oleks ka poliitiline äh, toetus, samuti on vaja rääkida majandusjuhtimisest ning rahanduse juhtimisest, aga asjad võiksid palju tõhusamad ja lihtsamad olla, kui me viiksime tõelise Eurotsooni eelarvete koordineerimise ellu. Edouard Balladur samuti tunnus, tunnistas ähm, äh, suveräänsuse vajadust, Prantsuse puhul on see muidugi haruldane, aga siiski äh, Eurogrupp peaks siiski enne kinnitama ära need riigid, kes soovivad euro, euroga ühineda, kui rahvusparlamendid seda arutavad ja kordoni-, kordoneerides euroala eelarveid, antakse kindlasti palju rohkem äh, jõudu ja manööverdamisruumi meile, see aitab välja töötada ka uued maailmatasandi regulatsioonid, seetõttu on vaja palju kõvemini kõnelda euroala nimel ühiselt ka rahvusvahelistes institutsioonides Äh, näiteks äh, rahvusvahelises valuutafondis arvutatakse häälte kaalu liikmesriikide järgi praegu Jaapanis, Jaapanil on kuus protsenti, Hiinal kolm koma kuus protsenti ning kolm Euroopa Liidu äh, rajajat omavad kaheksateist protsenti häältest. Euroopa Liidul on kakskümmend kolm protsenti hääli, aga kui me kõik Euroopa Liidu liikmesriigid koos oleme, siis meil võiks olla kolmkümmend kaks protsenti häältest, see on kaks korda rohkem kui USA-l. see on praegu jõudude vahekord maailmas. aga kuna maailm on veel jagatud, siis Euroopa ei suuda oma täielikku kaalu näidata. ma arvan, et Rahvapartei ei arva, et selline olukord on talutav, loodame, et äh, Äh, avatakse silmad ja, ja mõistetakse, millised on meie ees seisvad vajadused. me ei saa rääkida ainult majandussuveräänsusest, äh, sest see on ainult ettekääne. suur tänu. härra president. Äh, sotsialistide ja demokraatide Äh, alliansi nimel härra Hughes. suur tänu. Äh, majandus- ja sotsiaalkriisi alguses on rohkem kui seitse miljonit inimest jäänud Euroopas äh, tööta. ja varsti on neid inimesi kakskümmend viis miljonit. meie majanduse olukord, meie riigi rahandus on väga halvas olukorras, halvemas kui kahe aasta eest ning eh, kui me oleksime eh, eh, rakendanud õigeid meetmeid, ei oleks me silmitsi niisuguse kokkukukkumisega nagu praegu. paljud inimesed on kaotanud igasuguse arusaamise, kuidas võiks toimuda meie olukorra paranemine ja varsti on väga paljudel liikmesriikidel vajadus Euroopa ülese solidaarsuse järele kriis on eh, väga tugevalt eh, eh, kahjustanud Euroopa mainet. see on väga sünge pilt, mis meil ees seisab ja nüüd me peame vaatama tulevikku selleks, et kaitsta oma majanduslikku ja sotsiaalset arengut teie, härra Barroso, küsisite eh, kevadisel ülemkogul, eh, milline peaks olema Euroopa aastal kakskümmend kakskümmend. kas me tegelikult saame vaadata tulevikku, ilme kui me oleme vastanud nende miljonite inimeste küsimustele, keda kraas, kriis on eh, kõvasti löönud, kui nad ei tea, kus nad homme endale nii-öelda leiva lauale saavad, kus nad saavad endale uue töökoha kas tõepoolest ma peaksin homme minema oma valijate ja ütlema, et mis te muretsete, meil on olemas baas eh,, plaan aastaks kakskümmend kakskümmend. Eh, aga nendel on eh, vaja hoopis luua eh, töökohti, nendel on vaja oma töökohti eh,, kohtadest kinni pidada ja need töökohad peavad olema mõistlikud ja korralikud töökohad E, me peame rääkima e, riigi rahanduse konsolideerumisest, riigi e, võlad peavad langema alla kolme protsendi, aga mis siis saab, kui tööpuudus ikkagi tõuseb, tööpuudust on vaja vähendada me peame panema inimesed oma äh, poliitilise agenda keskmises, keskmesse, eriti kui tegemist on äh, kriisiajaga. härra Rompoi, äh, meil peab olema nii-öelda kriisist väljumisstrateegia, me peame teadma, kuidas me sellest välja saame inimlikul moel. me peame mõtlema sellele nii inimlikust kui majanduslikust seisukohast. me see kõik tähendab, et me, et kas see tõesti tähendab, et see konsolideerumine eh, riigi rahanduses eh, viib selleni, et me mm, vähendame vahendeid haridusse, tervishoidu, sotsiaalprogrammidesse ja nii edasi, see ei ole hea lahendus E, hea, eurooplased on ära teeninud tasakaalustatud e, lähenemise, meil peab olema hea strateegia, mis inimesi kaitseb ja alles siis me saame hakkama mõelda kahe, aasta kakskümmend kakskümmend strateegia peale. siin peavad olema hõlmatud makroökonoomilised poliitikad, e, siin peavad olema hõlmatud sotsiaalsed ja keskkonnaalased küsimused, meil on vaja kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks miljoneid uusi töökohti. Euroopa Nõukogu peab eh, selle tegema mm, oma põhiliseks eesmärgiks, niisugune strateegia peab valmima ülemkogult. Eh, me ei pea mitte ainult olema politsei eh, kasvu ja stabiilsuspakti puhul, vaid me peame tagama selle, et sotsiaalpoliitikaid ei jää kõrvale Ehm, riigi rahanduse konsolideerumise juures me peame mõtlema väga, milline on Euroopa, eh, Eurotsooni majanduse juhtimine. meil on vaja eh, koostööd, eh, väga tihedat koostööd ehm, komisjoniga selleks, et oleks korralik majanduse juhtumine, majanduse juhtimine Euroopa Liidus Äh, äh, härra Rumpoi, härra Barroso, kui te tahate õppida praegusest kriisist, siis on seda täiesti võimalik teha. praegusel hetkel on võimalik teha inimeste Euroopat ja me ei peaks ainult rääkima äh, kahekümne aasta kakskümmend kakskümmend strateegiast. see peab olema strateegia, mis puudutab inimesi ja ma oma fraktsiooni nimel kutsun teid üles panema inimesed Euroopa projektide keskmesse, just nimelt haavatavad inimesed suur tänu selle kõne eest. ja nüüd eh, ma annan sõna eh, ALDE nimel härra Verhofstadile. Uh, suur tänu, härra president, kõigepealt lubage mul asuda kõige pakilisema pro-, probleemi juurde. me räägime siin kahe tuhande kahekümnendast aastast, aga meil on täna palju pakilisemaid probleeme lahendada. eurotsoon ja Kreeka me peame lahendused leidma sellele. kõigepealt arvan, härra president, on meil Euroopa Parlamendis vaja algatust üles näidata. väga tähtis on määratleda ja teha kindlaks, mis tegelikult toimus Kreekas. me oleme saanud vastuolulist informatsiooni Kreeka ütleb meile, et Euroopa Liidule on antud ja äh, kogu informatsioon ja samas ütleb Euroopa Kamos-, Komisjon ja Eurostat, et äh, me ei ole saanud kogu vajalikku informatsiooni ja investeerimispangad Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank ütlevad, et äh, tegelikult äh, minimeeritakse seda, nende osa Kreeka juhtumis. seetõttu oleks vaja pädev komisjon moodustada ja ära kuulata kõik need osapooled. kuulata ära, mis täpselt toimus Kreekas. võib rääkida igasugustest lahendustest ja abivahenditest ja reformidest, aga tegelikult me ju ei tea, mis toimus Kreekas. mis juhtus kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa ja enne seda Kreekas ja minu meelest on äärmiselt vajalik, et kõik osapooled Euroopa Parlamendis ära kuulataks. teiseks, härra president, me peame äh, lahendama ka Kreeka laenuprobleemi või võlaprobleemi. sellel on minu meelest ainult üks hea lahendus. lugesin eile härra Soorose äh, artiklit Financial Timesis. Joška Fischer kirjutas Saksa pressis mõni päev tagasi sellest ja mis nad siis ütlevad? Nad ütlevad, nii nagu paljud teisedki, et Kreeka võlalahendus on euro, eurolahendus. Euroopa äh, obligatsioonid, mis ei mõjuta küll maksumaksjaid, aga äh, mis annavad tulevikuks lahenduse. nõukogu ja komisjon, mõelge selle võimaluse üle. ja katsuge ületada liikmesriikide rahvuslikud huvid selle võimaluse kaalumisel. härra president, kõige olulisem debati osa on muidugi see, eh, mida kahe tuhande kahekümne, kahekümnendal aastal teha. Kreeka on minu meelest Lissaboni eh, strateegia läbikukkumise parim näide. strateegia oli liiga nõrk eh, vahe Kreeka ja Saksa eh, majanduste vahel tegelikult hoopis suurenes, mitte ei vähenenud pärast Lissaboni strateegia vastuvõtmist. Euroopa Komisjon ja nõukogu peavad täna tunnistama, et avatud koordineerimismeetod ei ole hea, see oli liiga nõrk ähm, meetod ja seetõttu on palju julgemaid instrumente Euroopa Liidus vaja. majandusjuhtimine Euroopa Liidu siseselt on see, mida me vajame. härra Barroso, ma loodan, et kolmandal märtsil või millal see oli, kui te välja tulete oma uue strateegiaga, loodan, et see strateegia on palju julgem äh, kui eelmised strateegiad, aga kas see on ikka veel valitsustevaheline avatud koordineerimise meetodil põhinev strateegia? natukene parem muidugi ja natukene kiiremini ko koostatud, aga ikkagi seesama koordineerimismeetod jääb alles, aga meie tahame, et teie juhiksite majandusjuhtimist, majanduse suunamist ja tuleksite välja julge ettepanekuga luua Euroopa Liidu sisene majandusjuhtimine. täielik mõttetus on ühest küljest omada valuutaliitu või rahaliitu ja teisest küljest neid, kellel, kes jäävad välja. ma arvan, et me võime oodata midagi julget Euroopa Komisjonilt ja loodan ise ka, et tõesti kolmandal märtsil teeb komisjon palju julgemaid ettepanekuid kui varem, et me ei pettuks. tänan. Eh, suur tänu. siin on ka sinise kaardiga äh, kolleeg soovinud esitada küsimuse. üks sinine kaart, ütleb härra president. härra Verhofstadt, kas teie räägite selle nimel, et äh, riigid, kes Eurotsooni ei kuulu, peaksid välja aitama neid, kes on Eurotsoonist, kas selle eest te seisate? um, there's 30. No, sorry. Maybe it shall be necessary in the. võib-olla Suurbritannia tuleb äh, välja aidata varsti, sellepärast et Suurbritannia eelarvedefitsiit on palju kõrgem kui Kreekal. Uh, kaksteist koma üheksa protsenti SKT-st, kui ma ei eksi. mis siis kõige tähtsam on praegusel hetkel? meil on vaja usaldusväärset strateegiat Eurotsoonis, aga ma olen täiesti kindel, et homme või ülehomme ühel päeval ikka Suurbritannia ühineb Eurotsooniga. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, proua Harms äh, Roheliste nimel. härra Pusek, lugupeetud härrad presidendid, ma loodan, et äh, Briti lastetuba on andnud piisavalt hea kasvatuse kolleegidele, et nad saaksid mind rahulikult kuulata. minu kõne pidi tegelikult algama Euroopa Liiduga kakskümmend kakskümmend strateegiaga, aga ma tegelikult jätkan siiski Kreeka teema pärast ka seetõttu, et äh, meie koja parempoolsed oma kommentaarid tegid. ma arvan, et see, mis kõige vähem aitab praegu selles äh, olukorras, äh, mis puudutab Kreeka perspektiive, on see, et tekib Kreeka vastane natsionalistlik äh, või Euroopa vastane seisukoht. minu arvates see, mis Kreekas praegu on selgunud äh, kriisi ajal, on see, et äh, ja mida on veelgi rohkem vaja kriisi ajal, kui tavaaegadel on, nimelt me peame õppust võtma nendest vigadest. ja siinkohal ma toetan härra Verhofstadti. kui te ei soovi, et siin Euroopa vastane seisukoht välja töötaks, siis me peame rääkima ka sellest, kus Brüsselis on need vastavad ametkonnad, kes kõik nende aastate jooksul arvatavasti arvatavasti juba ka Rahaliidu välja koostamise, väljaarendamise ajal neid fakte peitsid. nii et ma arvan, et me seni, me seni näeme ainult jäämäe tippu, aga me ei näe, kus on äh, nende vastutust kandvate ametkondade äh, ringkond. praegu on siin tegu äh, sõbraliku arvamuste vahetusega Eurotsooni raames Kreeka osas ja kui Euroopa solidaarsus on siin jällegi mängimas olulist rolli, siis kreeklased peavad tõesti muudatusi tegema. ma, kui ma peaksin äh, uskuma neid kreeklasi, kellega ma olen rääkinud, siis äh, kakskümmend viis protsenti töötajatest töötab avalikus sektoris äh, Kreekas. kuid me kuid tihtipeale ei tule muuta mitte ainult kulude osa, vaid ka äh, sissetulekute osa ning see, mida härra Papandreou oma äh, ideega äh, üritab saavutada, nimelt mis puudutab ähm, suure sissetulekuga maksumaksjaid, et ma arvan, et see eesmärk võib isegi päris hea olla tuleb ka vaadata, kuidas sellise eh, maksupõgenike eh, takistamisega saab ka sissetulekute poolt parandada Kreekas. mu daamid ja härrad, minu kolleeg Sven Kigold võib-olla eh, ütleb rohkem veel selle teema kohta, kuid ma sooviksin Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia kohta järgmised öelda. härra Barroso, te ei puudutanud mitte ühegi sõnaga Lissaboni strateegia ebaõnnestumist ning ma arvan, et Lissa-, seda, et Lissaboni strateegia saavutusi ei ole eh, piisavalt analüüsitud, neile hinnangut antud, see pärsib ka uue strateegia edukust. praegu int-, ja proua kõneleja kahjuks in-, äh, eh, mikrofon lülitus välja Uh, colleagues presidents please kolleegid, härra president, kolleegid, palun äh, pidage oma kõne eest kinni. mul on väga kahju, aga vastasel korral me läheme oma aruteluga üle aja ja härra Kirkop härra president, kõigepealt ma tahaksin tänada eh, härra Verhofstadti, kes eh, rääkis eh, Ühendkuningriigi majanduspoliitika läbikukkumisest. mul on tõepoolest selle üle väga hea meel, eriti arvestades seda, et valimised on tulemused. isegi enne praegust kriisi kaotasime meie Euroopas pinda oma konkurentide eest. meie Eh, osa ülemaailmses toodangus vähenes, me püüdsime selle välja, eh, töötada mingisuguse strateegia selle vastu eh, astumisel, aga me, see strateegia, mille me välja töötasime, ei olnud meie jaoks veenev, me ei pühendanud ennast sellele. ja nüüd arvatakse, et, et ka, aasta kakskümmend kakskümmend strateegia aitab meid sellest välja. me, aga valitsused ei ole ikkagi loonud konkurentsivõimelisi uusi töökohti. Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid eh, tegelikult eh, peavad eh, peavad midagi muutma, sellepärast et me ei saa ju rääkida konkurentsivõimelisest eh, majandusest, kui me järjest rohkem paneme peale igasuguseid piiranguid majandusele arengule. meil on tõepoolest vaja eh, rääkida eh, hariduse parandamisest, kutsehariduse parandamisest, härra Barroso sellele just viitaski natukese aja eest. aga peaaegu kolm aastasada on Eh, kõige edukamad majandused olnud väga liberaalsed, nad on olnud demokraatlikud ja nüüd mm, võib-olla eh, läheb hoopis majandusvõim selle sajandi lõpuks nendesse maadesse, kus pole mitte mingisugust eh, demokraatiat ja sellepärast me peame nendele vastu seisma. meie Eh, pakume loomulikult nendele riikidele abi, me pakume nendele eh, liberaalset toetust, aga me peame siiski arvestama ka riskidega, mis võimalik on. me peame tagama selle, et kahekümnenda kahekümne, et, et aasta kakskümmend kakskümmend strateegia loob parema elu kõikidele meie kodanikele. nüüd härra Biski eh, kuue nimel. sagt ein sprichwort president, eh, teie tulete, pöördute oma sõprade eh, poole siis, kui asjad lähevad väga eh, karmiks ja praegu on Euroopa Liidus kakskümmend seitse riiki, kes püüavad kuidagi ise hädast välja rabeleda. aga see tähendab seda, et riigid langevad järjest suurematesse võlgadesse ja peavad tegema väga drastilisi kokkuhoiuprogramme räägitakse privatiseerimisest. räägitakse pankade riiklikust väljaaitamisest, nende jaoks on ette nähtud eh, suured abipaketid ja see kõik tuleb riigieelarvest. pangad panku oli vaja päästa, selleks kulutati miljardeid eurosid ja täpselt samasugune olukord on ka eh, Kreekas, maksumaksjate raha eh, kasutatakse pankade päästmiseks eh, ja nendel inimestel, kellel ei ole mingisuguseid salaarveid välismaal, on nüüd elu väga halb. vaadake, mis toimub Saksamaal. Saksamaal räägib valitsus alati maksusoodustustest ja eh, samal ajal jälle eh, Kreeka valitsus püüab sisse viia rohkem, suurema arvu makse, et rohkem maksutulusid saada. aga mis saab nendest inimestest, kes ei saa kuu lõpus palka? Saksamaa on ju maailma eh, suurim eksportija ja me oleme näinud, mis tagajärgi on toonud kaasa sotsiaalne dumping. Kreeka peab eh, seisma silmitsi eh, nende probleemidega, mis ta ees on, on vaja, et eh, oleks paika pandud minimaalne palk, oleks, on vaja, et Mm, võrdse töö eest saadakse võrdset palka, on vaja ühenduse eh, tasemel eh, eh, maksude reguleerimist ning on vaja korralikku kontrolli finantsturgude üle. meil on vaja ühenduse koordineeritud finants ja majanduspoliitikat, mis hõlmaks solidaarsust. Pan Nigel Farage härra Nigel Farage, palun. Euroopa president, selline kauaoodatud päev, meile öeldi, et kui president äh, tuleb, siis äh, meil on globaalse tähtsusega isik, kes esindab Euroopa Liidu neljasadat viitekümmet miljonit inimest, kelle täht-, töökoht on nii tähtis, et loomulikult makstakse teile rohkem kui president Obamale. aga kahjuks on, on meil ainult teie ma ei taha küll siin jämedalt käituda, aga tegelikult te näete välja nagu tagasihoidlik pangaametnik. mina tahan küsida, me kõik tahame küsida, kes te siis nüüd olete? ma ei ole kunagi te, teist kuulnud, Euroopa, Euroopas ei ole keegi kunagi teist kuulnud, teie president, kes teie eest hääletas? ma tean, et demokraatia teile ei meeldi, aga millise mehhanismiga teid andme, ametisse pandi? kas see on Euroopa demokraatia? mulle tundub, et te olete siiski pädev ja ohtlik. aga teie võite saada Euroopa demokraatia salamõrvariks. Teie olete liikmesriikide eksisteerimise äh, äh, probleemi äh, probleemiga tuttav, sest Belgia, kust te pärinete, pole ka ju mingi, mingi riik. Kreeka muide on lihtsalt protektoraat ja muide, teil ei ole mingit pädevust oma tööd teha. ja ma olen täiesti kindel, et ma räägin enamuse Briti kodanike nimel, me ei tea, kes te olete, me ei taha teid, ja mida kiirem te silmist, meie silmist kaote, seda parem. Like I... Te ei tahtnud ju jämedalt käituda. Äh, ja selle tõttu lasin teil edasi kõnelda, aga ikkagi, nüüd on meil sinise kaardiga sõnasoovijaid. härra Farage, kas te teate lep-, lepingu artiklit Äh, üheksa, see võimaldab teil Euroopa Liidust lahkuda ja siis saate rahus elada. suur tänu. protseduuriline küsimus, palun, härra Schultz. ilma mikrofonita härra president, ma olen teis väga pettunud. see on täiesti vastuvõetamatu, et siin parlamendis fraktsiooni esimees, kes ei kritiseeri nõukogu äh, presidenti poliitiliselt, vaid lihtsalt sõimab teda ja ma ootan teilt härra president et te vastate sellele vastava reaktsiooniga, sellepärast et see ei ole võimalik, et ta siin äh, meie koja väärikust äh, jalgadega trambib. tegu ei ole mitte siin Suurbritannia väljaastumisega Euroopa Liidust, vaid ma leian, et äh, härra Farage peaks oma mandaadist loobuma, kui talle üldse siin Euroopa Parlamendis ei meeldi. Tak jak powiedziałem panu prze... Suur tänu, härra Schulz, ütleb härra president. ma just härra äh, Farage'ile ka ütlesin, et ma ütlesin seda juba kaks äh, kuud tagasi ja ma kordan seda täna veel kord, et sellised isiklikud rünnakud isikute vastu ei ole lubatud Euroopa Parlamendis. ma arutasin seda härra Farage'iga ja ma rääkisin sellest. härra Schulz ma ütlen teile väga selgelt, et ma vastavalt ka menetlen siin. Is it personal statement? Bardzo proszę. You know, <laughs> you may not like. Teile võib-olla ei meeldi see, mis ma ütlen aga mõelge omaenda käitumise üle. pärast seda, kui iirlased hääletasid referendumil ei, siis te ütlesite, et meie avame ukse iirlasi toetades ähm, fašismile ja rääkisite nagu hi Hitlerist ja äh, Reichstadist, äh, riigipäevast, kus olid natsid. muide, selline suhtlus ei ole mitte ühepoolne president ütleb, palun, see ei olnud ju teie isiklik sõnavõtt. me peame siiski kodukorrast kinni pidama. järgmine kõneleja, härra Väike, palun suur tänu, härra president kõigepealt sooviksin öelda, et äh, seda arutelu me peame Belgias, Brüsselis ja Belgiat selles majanduslikus äh, kontekstis me võime kirjeldada kui hädas olevat äh, riiki, sellepärast et peale Kreekat ja Itaaliat on Belgial suuruselt kolmas võlakoorem muuhulgas on see ka eelkõneleja, endise peaministri härra van äh, Kiefer Hofstadi teine. ja ta arvab, et tal on siin õigus veel meile püstlik lugeda. me ei saa teha kriisi veelgi hullemaks sellega, et me laseme võlakoormatel veelgi suureneda olukord on selline, et need olid äh, Euroopa otsused, mis äh, viisid meid kriisi. stabiilsuspakti äh, otsus näiteks. selle kriteeriumeid ei järgitud. me peame silmas pidama ka seda et äh, majanduslikud äh, geograafilised äh, tingimused on sellised, mida, millega tuleb arvestada. lahenduseks ei ole mitte rohkem Euroopat, vaid siin on eelkõige riiklik vastutus, üksikute liikmesriikide vastutus on siin oluline. suur tänu! ja nüüd saavad sõna teised kõnelejad, kõigepealt proua Portman-Kool kaheks minutiks härra eh, president Buzek, härra eh, Barroso, härra president Van Rompuy. mul on väga hea meel, et te olete täna siin. oma kohalolekuga te näitate, et te soovite ambitsioonikalt töötada ja eh, soovite töötada selliselt, nagu Lissaboni lepingus on see ette nähtud. see on väga oluline et te olete täna siin, arvestades ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiaga. selle äh, strateegia eesmärgiks on Euroopa Liidu äh, maailma juhtrolli taastamine. roheline majandus on äh, meie poliitikate keskmes, samuti VKE-de olulisus on selle strateegia keskmes siin ja ka äh, tööhõive küsimus on väga oluline, siin on tegu ka Euroopa tööstusega, see peab muutuma taas äh, konkurentsivõimeliseks. põllumajandussektor peab suutma kõrge kvaliteediga tooteid, mis saavad, mis oleksid ka maailma areenil konkurentsivõimelised. meil on vaja neid VKE-sid, kellel on väga palju kogemusi, kes toovad endaga kaasa ka innovatsiooni ja kes tegutsevad jätkusuutlikult kakskümmend kakskümmend strateegia peab olema rajatud äh, olu-, äh, tugevale põhjale ja see tähendab, et meil on vajalik äh, lähtepoliitika ja see peab olema seotud ka stabiilsuskasvu paktiga ja see peab olema seotud ka liikmesriikide vastutusega. Lissaboni strateegia koosnes liiga palju hägusatest eesmärkidest, samuti koordineerimismeetod ei olnud piisav. minu küsimus on järgmine kuidas, mida me saame teha selleks, et liikmesriigid tõesti konkreetsete eesmärkide tulevad ähm, selle uue strateegia äh, väljatöötamisse? suur tänu ja äh, proua Marita Ulfskog. Eh, suur tänu, president. vastavalt äh, komisjoni statistikale elavad kaheksa miljonit inimest Euroopas vaesuses, see ei ole õige see on suur takistus arengule. siin on niisugused härrasmehed nagu härra Farage, kes väljendavad oma tõsist rahulolematust. Euroopa on kriisis ja meil on äärmiselt olulised probleemid, millega me peame teg-, tegelema. ja ei, praegu ei ole aeg teha niisuguseid avaldusi nagu härra Farage. meil on vaja Euroopa strateegiat aastaks kakskümmend kakskümmend ning on oluline mõista, mida see endaga kaasa toob. me räägime sotsiaalsest ühtekuuluvusest, me räägime arengust, et need on eelduseks majanduskasvule. näiteks on meil vaja jätkusuutlikku ühiskonda, peab olema selle juhtimine, et me jõuaksime roheliste töökohtadeni. me räägime nendest probleemidest, millest me peame üle saama, kuid me peame terve Euroopa eh, kriisist välja tooma, meil on selleks vaja uusi rohelisi töökohti, meil on vaja uut raamprogrammi teadustööks, me peame kasutama eh, taastuvenergiat. komisjon püüab kõigest jõust vältida eh, sotsiaalset, ähm, sotsiaalset tõrjutust, püüab hõlmata sotsiaalseid äh, partnereid. Äh, oluline on ametiühingu liik-, liikumine äh, me peaksime kõigepealt hakkama nendega koos arutama uusi Eh, tähendab neid vanu seadusi, mida me oleme vastu võtnud, me peame rääkima eh, töötajate lähetamisest, sest see on toonud endaga kaasa sotsiaalse dumpingu. järgmine kõneleja, proua Ekk kakskümmend kakskümmend tõepoolest peaks andma eh, võimaluse Euroopa kodanikele kõik see peab toimuma meie kodanike heaks, meie laste nimel Lissaboni strateegia kukkus läbi, kui ta püüdis hõlmata kõike. E, niimoodi me kaotasime suuna ja me ei suutnud saavutada neid ambitsioonikaid eesmärke, mis oli paika pandud, et strateegia kahekümne, kakskümmend kakskümmend oleks e, tõhusam, peaks olema ta väga konkreetne, peaks olema suunatud konkreetsetele eh, valdkondadele, kus tegeldakse just jätkusuutliku kasvuga. oluline on, et paigas oleksid kaasotsustamismenetlused, sest siis saab eh, Euroopa Parlament tagada selle strateegia seaduspärasuse ja niimoodi saab nõukogu eh, tööd nõukogu ja komisjon töötada käsikäes parlamendiga. oluline on avatus, oluline on eh, töötada käsikäes kodanikega, oluline on üle saada eh, riigi rahanduse kriisist, mis praegu tabab järjest Euroopa Liidu eh, riike me peame rääkima Euroopa valitsevast defitsiidist, kuidas Kreeka üldse selleni jõudis, kuidas ta pettis eh, kõikide eh, sihtmärkide saavutamise osas teisi. on vaja vabadust, ärgem unustagem, et vabadus toob endaga kaasa vastutuse ja tõepoolest valitsused kogu Euroopas peavad tõsiselt suhtuma oma vastutustesse, sest kriis on tõsine härra Lambert, poolteist. härra presidendid, kallid kolleegid ma olen nõus sellega, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast peab olema vähe, väiksem arv eesmärke, aga nad peavad olema palju ambitsioonikamad. nimelt meie ökoloogilise jalajälje vähendamine ei puuduta ainult kliimat, ja kõiki neid kahekümneprotsendilisi vähem, vähendamisi isegi kolmkümmend protsenti pole CO2 heitmete vähendamisel piisav. samuti räägitakse kahe tuhande kahekümnendaks aastaks Euroopa vaesuse vähendamisest kahe tuhande viiekümnendaks aastast eh, viiekümne protsendi võrra ning nagu me rääkisime, meie eesmärgid peavad olema siiski äh, siduvad ja, ja kohustuslikud, meil on vaja tulemusi. aga me ei saavuta oma e tulemusi ilma kahe olulise äh, tegurita, kõigepealt peab arvestama turujõududega. Äh, kõigepealt on meil vaja muide finantsjärelevalvesüsteemi, mis on tõhus, äh, presidendi seisukohad teevad meile muret ja härra Tool, kas tõesti peavad äh, liikmesriigid jälle osast äh, suveräänsusest fiskaalküsimustes loobuma? miks mitte rääkida siiski niisugusest äh, finantssüsteemist, kus ka äh, viiakse sisse tehingumaks. Rasvin, suur tänu. ma toetan Euroopa strateegiat kaks tuhat kakskümmend iseäranis praeguses majandusolukorras. loomulikult peab Euroopa ära kasutama oma majanduslikud ja konkurentsieelised, kasutama ära kõik ressursid iseäranis teadus- ja arendustegevuses, et Euroopal lisaväärtust ju luua väga tähtis on lõpule viia teenuste ja kaupade ühisturg ning samas luua ka teadusuuringute ühisturg, teadusuuringuid tuleb toetada nii ülikoolides kui eraettevõtetes. Euroopas saaks uue jätkusuutliku eh, tööstuse esirinda astuda, me peame jälgima ka, millised on meie õigusaktid, et need ei takistaks uuendusprotsesse. me peame ühendama eh, erasektori ressursid teadusareng, teadus- ja arendustegevusega samuti tuleb parandada finantside kättesaadavust innovatsioonile. iseäranis tuleb keskenduda VKE-dele, mikroettevõtetele, sõbralik hankepoliitika, mis võimaldab era- ja riigi partnerlusprojektides osaleda ka VKE-del, peab meid aid-, aitama saavutada kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. suur tänu, Nikolaus Hontis! suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. Kreekas toimub täna avaliku ja erasektori töötajate streik. viha on muutunud väga suureks ning seda inimesed on läinud tänavatele võitlemaks, avaldamaks meelt nende väga rangete eh, eh, meetmete vastu nad soovivad, et äh, spekuleeri-, spekulatsioonid äh, lõpetataks, et, et kaitstaks äh, solidaarsust. ja nähakse ka, et stabiilsuskasvupakt ei tööta. ja, ja aga kas teie siin aktsepteerite seda, et Lissaboni strateegia tegelikult läbi kukkus? ei, sugugi mitte, te valmistate siin ette Euroopa Liidu strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend. lugupeetud kolleegid, ma näen, et siin on praegu meetmed, mis on suunatud töövõtjate vastu, kes ei ole tegelikult äh, süüdi ja nemad, meie oleme nüüd sattunud selleks patuoinaks teiste riikidega võrreldes. nii et ma, äh, me peame etenema samamoodi nagu Argentiinas siis, kui äh, IMF sekkus. ja nüüd kolleeg Paksas. kolleegos, simboliška, et praegust viideši metu po Euroopa dalinusios. lugupeetud kolleegid, see on väga sümboolne, et kakskümmend aastat peale äh, Äh, müüri langemist, mis eraldas äh, Euroopa kahte poolt, me räägime täna Euroopa Liidu strateegiast aastaks kaks tuhat kakskümmend, kõigepealt ma sooviksin äh, tervitada neid prioriteete, teadmistepõhine ühiskond, jätkusuutlik konkurentsivõimeline ühiskond. ma sooviksin lisada veel paar punkti, nimelt infrastruktuur ja energiatõhusus energiatõhusus on ka Euroopa Liidu energiapoliitika üheks prioriteetiks, me oleme rääkinud ka e, energia e, tarneallikate mitmekesistamisest, samuti me peame rääkima ka e, Baltikumi raudteevõrgustikust, see on oluline ka minu koduriigile. me peame ka vaatama, mis on takistanud meil Lissaboni strateegia eesmärke saavutamast. me peame ka Ähm, paika panema täpsed tähtajad ja mitte ainult äh, seda teemat arutame. ja nüüd proua Wagner. härra Wagner. lugupeetud proua president, tegelikult see kriis on meile võimalik, võimaluseks. meil on võimalus Euroopa tugevust edasi ehitada ja arendada kuid siin me peame võib-olla loobuma sellest mõttest, et ainult parema koordineerimisega me saame edenema, me peame siit kaugemale minema. me teame, et äh, Euroopa liikmesriikide finantspuudujäägid on seotud ka finantsintegratsiooniga Euroopa Liidus ja et seda ei saa lahendada ainult äh, Euroopa obligatsioonide väljaandmisega. me peame konkreetselt äh, tegutsema me ei saa loota ainult koordineerimisele. Euroopa Keskpank sellega hakkama saada. suur tänu ja nüüd härra Langen, palun äh, jääge oma kohale. Äh, jääge palun kohale nelikümmend. ja ma loodan, et meie mikrofonid töötavad. meil paistab, et ei ole ka tõlget, ütleb proua president palun minge tagasi oma äh, koha juurde nelikümmend ja meie tehnik üritab seda probleemi lahendada. meil on väike tehniline probleem, ütleb proua president, te kindlasti kõik seda märkasite, mul oli juba ennem probleeme tõlkega ja ootame, kuni tehnik tuleb ja lahendab selle Nein, das. Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist am, Mikrof am Mikrofon. proua president, äh, härra Langen võib nii kaua harjutada, kuidas äh, seista ähm, mikrofoni ees proovime veel kord. kas äh, tehnikust on midagi kuulda? Nad teevad, nad teevad tööd selle probleemiga me ei hakka küsima, mikspärast meie tehniline süsteem kokku kukub just siis, kui härra Langen peab sõna võtma. proovige veel kord kohalt nelikümmend mikrofoni sisse lülitada. veel kord, palun. härra Langen ja siin kohapeal ta mikrofon töötab. proua president, lugupeetud härrad presidendid, suur tänu, et tehnika ikkagi tööle hakkas, kui Lissaboni strateegia soovib olla vabandust, ütleb härra kõneleja, kui Euroopa Liidu strateegia soovib olla edukas, siis tuleb ka Lissaboni strateegiat äh, rakendada. ja erinevalt eelkõnelejast ma sooviksin öelda, et eesmärgid ei olnud mitte valed, vaid äh, paljud liikmesriigid lihtsalt ei täitnud oma kohustusi. ja komisjon oli, komisjonil ei olnud piisavalt julgust härra Barroso reformide läbiviimise nõudmisel ja ma arvan, et äh, nüüd te olete saanud uue komisjoni koosseisu teiseks ametiajaks ja ma loodan, et te seda olukorda saate parandada. et äh, Euroopa Liitu toote uue dünaamika, et te parandate tehnoloogiat, et me teeme paremat koostööd ka teiste majanduspiirkondadega maailmas. ja et me ei pea küsima, äh, kas me peame uusi programme koostama meie ülesanne oli vastata sellele dünaamikale, mis maailma areenil valitseb ja ma pean ütlema, et seni on tegu vaid äh, mustandiga äh, töödokumendi osas, ma loodan, et seda parandatakse. siin ei ole päris uusi lähenemisi ja uusi stiimuleid ja ma ei kuulnud ka nõukogu presidendilt, et nõukogult oleks mitte mingeid uusi ettepanekuid tehtud, kuid me vajame seda strateegiat, me vajame uute raamtingimuste määratlemist, me, me peame ka vaatama, eh, millised on meie edusammud minevikus olnud, me peame siin ka kliimavaldkonnas edenema. ja teie peate üle võtma juhtimise Euroopa Liidus. ja te teate, et meie oleme kogu aeg teie kõrval ja ainult sellisel juhul Euroopa Liit äh, strateegia kakskümmend kakskümmend muudab edukaks, sest kui te, kui me jääme sama tegevusetuks ja araks oma nõudmistes liikmesriikide osas, siis meie see uus strateegia ka kukub läbi. suur tänu ja järgmiseks saab sõna äh, kolleeg Le Foll. suur tänu, president Barroso, president Bar-, äh, Rompuy. tahaksin öelda, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul on kõik eesmärkides ühel meelel, aga probleem on selles, et meie kontinent väljub väga tõsisest kriisist ja see tähendab seda, et meie majanduskasv on nii nõrk, et isegi mõnel puhul negatiivne. seetõttu peab äh, poliitilisel tasandil reageerima, kõigepealt peab mõtlema, kuidas ennast organiseerida poliitilisel tasandil need, kes vastutavad, võiksid poliitilist, poliitilist koordinatsiooni kuidagi korraldada ja see on väga lihtne organiseerida ja nüüd tulen minu jaoks teise olulise elemendi juurde. see on ka küsimus, meil on vaja poliitiliseks organiseerumiseks eelarvet ja täna on meil tohutu dilemma, ühest küljest on eelarve defitsiit liikmesriikides väga sugev, tugev, seda rohkem äh, pannakse äh, Euroopa Liidu õlule ja seda vähem on meil tegelikult võimet üldse midagi ära teha. seega, kuidas sellest olukorrast välja tulla? millised on need äh, põhiliinid, mida teie kaitsete selleks, et ohjata liikmesriikide eelarvepoliitikat. Eh, eh, ja kuidas saaks uusi eh, instrumente rakendada nii, et Euroopa pangad oleksid palju vastutustundlikumad ja miks mitte võiks ka Euroopa keskpank finantseerida tulevast majanduskasvu? Regulaar, suur tänu pärast Lissaboni strateegiat on meil nüüd strateegia kakskümmend kakskümmend, kas tegemist on nimemuutusega või suunamuutusega? Te rääkisite, härra Barroso, eh, mis te tegite mitteametliku eh, nõukogu ajal, tegite ettepaneku vaeste arvu vähendamiseks, aga kahju, et ei olnud Euroopa Komisjoni president eh, ka viimastel aastatel äh, te ütlete küll, et hoopis kriis takistab teil tegu, tegutsemist, aga kriis ei ole ka siis kogu äh, ja kõigi hädade põhjus, aga nüüd äh, ma tahaksin muidugi rääkida natukene rahulikumalt kui siin eelkõnelejad, aga ikkagi, härra Van Rompuy, minu meelest on paradoks see, et ühest küljest räägite te Euroopa Liidu majanduskasvust, ähm, aga samas tulete te riigist, kus äh, kõigepealt arvestatakse kildkondlikke huve. me peaksime praegu mõtlema eelkõige keskpikas perspektiivis, pikemas perspektiivis ja ületama niisugused äh, natsionalistlikud äh, erimeelsused seega meil on vaja suurt Euroopa visiooni. teeksin ettepaneku ainult ühte eesmärki järgida. majandus- ja rahandusliit konsolideeritud distsipliini ja solidaarsusega tuletan meelde nõukogule, et kui te-, on tegemist Kreeka probleemiga, siis osa probleemist tuleneb ka meie solidaarsuse puudumisest härra Pütikhofer, palun. suur tänu, väga lihtne on ilusaid eesmärke püstitada. seda teeb igaüks äh, aasta alguses, seab end, püstitab endale ilusaid eesmärke. aga kas sellest saab lihtsalt jutlus või agenda, see sõltub sellest, äh, kas me, kas ta on küsimine, kes, kus, millal, kui palju konkreetseid vastuseid annab ja seda me näeme ka selle Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend puhul. härra Tool minu arvates selle arutelu alguses tõi välja väga selgelt selle arutelu tuumiku. asi on nimelt selles, kas me oleme valmis loobuma riiklikust pädevusest või me pigem loobume Euroopa Liidu tasandil ühtekuuluvusest, kas me loobume pigem eurost, kas me loobume pigem sellest, mida me oleme aastakümneid üles ehitanud nii dramaatiline ongi see alternatiiv. mul oleks hea meel, kui ka meie ähm, ähm, CDU esindaja oleks nii selgesõnaliselt äh, väljendanud, sellepärast just nemad on olnud äh, praegu suureks takistajaks äh, nendes tegevustes. ma sooviksin ka härradele presidentidele öelda, et mitte ainult nõukogu president äh, rahuliku rahulikult saab öelda, et äh, nõukogu siin annab suuniseid, vaid ka, et komisjon ja parlament üheskoos peavad äh, võtma endale ülesande neid äh, suuniseid aktiivselt välja töötama. Euroopa majandusühiskoostöö ei pea olema mitte ainult üksteiselt käte kin-, kätest kinni hoidmine, vaid see peab olema väga tegus ja aktiivne poliitika suur tänu ja nüüd kolleeg Angurakis. suur tänu, proua president. me praegu arutame äh, mitteametliku ülemkogu äh, tulemusi ning te teate praegu, et praegu kõik töötajad ähm, Kreekas streigivad ning nemad kritiseerivad äh, neid tulemusi, nad kritiseerivad ka Euroopa poliitikat praegu on äh, kõik poliitilised äh, jõud toetanud neid väga ebapopulaarseid meetmeid. töövõtjad terves Euroopa Liidus on sattunud ohtu. selles võitluses on meil tegu Ähm, massidemonstratsioonidega, kuid härra Barroso ei öelnud mitte midagi selle kohta. me näeme, et organiseeritakse streike, meeleavaldusi ametiühingute poolt paljudes äh, liikmesriikides. meil on äh, siin euro ühesuunaline äh, tee, monopolidega on meil tegu, kuid me vajame selliseid arenguid, mis peavad silmas ka töövõtjate huve. suur tänu, härra Borghesi! mina tahaksin väljendada solidaarsust Kreekaga, aga tegelikult oleme me eh, pannud, surunud Kreekale peale väga karmi kokkuhoiupoliitika. härra Rompuy ütles pressikonverentsil, et idee oli selles, et tuleks kehtestada peaaegu eh, diktatuur eh, Euroopa Liidus, andes nõukogule järjest suuremad volitused. aga eh, nõukogu liikmed vastutavad eh, vastutavad eh, majanduse eest oma liikmesriikide tasemel ja nad peavad tegema sedasama ka Euroopa Liidu tasemel. meil on vaja jätkusuutlikku strateegiat, meil on vaja niisuguseid suuniseid mm, mis tuleksid nõukogust, tuleksid peaaegu iga kuu, see on tegelikult imperialism eh, niimoodi, et ainult komisjoni eh, koridorides toimuvad kõik eh, arutelud ja langetatakse kõik otsused ja lõpuks toob see kaasa selle, et eh, niisugune majanduslik eh, ülivõim surub meile peale tohutud võlad ja eh, üldse maad muutuvad ainult protektoraatideks. härra Möltser, suur tänu. meil on praegu tegu Lissaboni järgse strateegiaga, kuid meil ei ole isegi eesmärke äh, Äh, piisavalt paika pannud, sellepärast et ainult keskendumine rohelisele majandusele, ähm, sellest ei piisa. ma arvan, et me vajame siin funktsioneerivat ähm, energiatarnekindlust, infrastruktuure, paremat tööhõivet ja me ei peaks siin keskenduma mitte ainult äh, majanduspõgenikele, kes äh, nõrgendavad meie tööturgu. arengud, praegused arengud ei tohi viia selleni, et uute liikmesriikide nõrkusi kuidagi üritatakse vähendada. samuti me ei tohi veelgi nõrgendada tööturgu oma äh, tööhõivepoliitikaga. me näeme, et äh, piisavaid reforme ei äh, viidud sisse siis, kui ohud Äh, finantsvaldkonnas olid juba selgunud. tsentraliseerumise vajal me vajame siiski suuremat vastutust riiklikul tasandil. Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend peab eelkõige silmas pidama Euroopa Liidu kodanike huve. Euroopa Liidul on ainult sellisel äh, juhul äh, võimalus võitjana välja tulla globaliseerumisest. suur tänu, järgmiseks kõnelejaks on härra Mauro suur tänu. suur tänu, proua president. Eh, nõukogu president, võib-olla eh, teid ei tunta eh, veel väga hästi, nagu ütles härra Farage, aga mina tean, millised on teie ideaalid. ma tean, et need on need juurdunud Euroopa kultuuri ja põhimõtetesse, ma austan neid. sellepärast tahaksin ma öelda eh, midagi väga selle ratsionaalse kõne kohta, millega te välja tulite. ma tahaksin eh, võrrelda seda jalgpallimaailmaga. Eh, teie olete mängija kes peab tooma meeskonnamängu korra pärast seda, kui on muutunud reeglid ja need reeglid muutusid Lissaboni lepinguga e, ja praegusel hetkel on väga raske väravat lüüa, et saavutada oma e, eesmärke ja praegusel e, praegusel hetkel on parlamendil vaja kontsentreeruda, koondada tähelepanu mängule, e-, et e, toimuks rünnak ja me peame kaitsma ka e, meeskonna kaitsetaktikat. ma tõepoolest loodan, et koos komisjoniga teil õnnestub lüüa värav ning ma arvan, et et me peame tõepoolest lüüma, lööma värava meie eh, kodanike huvides. härra president, ma tahaksin eh, ma tahaksin tervitada teid eh, kangelase rollis siin Euroopa Parlamendis, mitte näha teis takistust meie tööle. me oleme praegu ajaloolises perioodis, kus on vaja teha ka ajaloolist tööd. järgmisena kõneleb volinik Aguilar, saadik Aguilar. Eh, härra presidendid, kui me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, siis tegemist on osaliselt Lissaboni järgse strateegiga, aga me räägime ka sellest, kuidas Lissaboni strateegia läbi kukkus. see oli strateegia, mis pidi tagama stabiilsuse ja kasvu, kuid see ei õnnestunud, sellepärast et me ei suutnud tagada jätkusuutlikkuse eh, ei majanduslikust, rahanduslikust ega sotsiaalsest seisukohast lähtudes me räägime siin äh, rahalisest Euroopast, aga me oleme väga kaugel selles, et äh, tegelikult äh, meie rahaliiduga kaasneksid ka vajalikud fiskaalstiimulid. praegusel hetkel ei ole Euroopas eh, heaolu ei töötajate ega ametiühingute hulgas, lihtsalt inimeste hulgas. Need inimesed tunnevad muret selle eh, mudeli stabiilsuse pärast, mida me oleme Euroopas eh, loonud, meil on vaja rohkem sotsiaalset ühtekuulavust, ühtekuuluvust. üheteistkümnenda veebruari mitteametlikul eh, ülemkogul, kas te eh, vaatasite, mida Euroopa institutsioonid saaksid teha koos, kuidas oleks võimalik Euroopat tugevdada? meil Eh, on eh, siin eh, räägitud sotsiaalsest solidaarsusest, seda tegi härra Zapatero, mm, aga kus on rahaliselt mm, jätkusuutlik Euroopa, et neid eesmärke saavutada? suur tänu president Barroso rääkis, et Euroopal on vaja ambitsioonikat strateegiat ja osa strateegiast Euroopa kakskümmend kakskümmend ongi ambitsioonikas, aga osa jällegi on täiesti haletsusväärne, me peaksime siiski emissioone vähendama neljakümne protsendi võrra kahe, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. muidugi siis see puudutab kliimat ja ressursside kättesaadavust ja ressursside tõhusust. tundub, et me oleme paljut juba näinud, mitte ainult seda, et räägitakse majanduskasvust kui eesmärgist, aga mitte sellest, et see on indikaator, loomulikult see peaks strateegia eesmärk olema. aga Euroopa Liidus proovitakse transporti, energia, energiavaldkonna reguleerida, aga väga sageli on ära unustatud nende sektorite töökohad. me peame mitte ainult vaesuse vähendamisest rääki-, rääkima, vaid rääkima ka ebavõrdsuse vähendamisest. see kindlasti toob meile kasu ja me peame tagama ka selle, et finantsinstitutsioonid ei õõnestaks meie ambitsioonikaid eesmärke. suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Karas kaheks minutiks proua president, härra nõukogu president, kõigepealt äh, ma sooviksin äh, tänada teid selle kirja eest, mille te meile saatsite. võin teile öelda, et seal kirjeldatud põhimõtteid ja väärtusi ma toetan sajaprotsendiliselt. mul on väga hea meel, et te täna ütlesite, et te soovite te igakuiselt äh, koosolekuid pidada. kui selleks, et kodanikke lähemale tuua Euroopa Liidule. Lissaboni strateegia ei olnud mitte vale, kuid äh, takistuseks oli see, et strateegia eesmärke ei suudetud riikides rakendada. ja teie eesmärgis peab olema liikmesriike toetada nende eesmärkide rakendamisel. Te ütlesite väga selgelt, et turust ei piisa, jah, me soovime sotsiaalselt turumajandust, Äh, Euroopa äh, tsoonist ei piisa, meil on vaja ka ähm, majanduspoliitilist äh, tsooni. aastaks kaks tuhat üks, kaks tuhat üksteist peab, raames me peame ka arvestama Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiaga. kuid see ei ole mitte eesmärgiks, vaid see on vahendiks see on vahendiks meie tegevustele selleks, et Euroopa Liit välja tuua majandus- ja finantskriisist. jah, äh, teadus, haridus, finantspoliitikas meil on vaja saavutada edusamme. sest me ei saavuta siin edusamme ainult äh, majanduspoliitiliste tegevustega. ja meil on vaja rohkem arvestada ka äh, väikeettevõtetele suunatud paktiga, sellepärast et väikeettevõtted on just need, mis töökohti loovad härra komisjoni eh, president, me vajame ka kõikide komisjoni meetmete mõjuanalüüsi. me vajame sellist analüüsi, mis ka arvestaks demograafiliste eh, muutustega ja me vajame eh, ka sellist paketti ja strateegiat, mis võimaldaks äh, riike välja tuua äh, finantsraskustest. suur tänu ja härra Sarkas nüüd. suur tänu, proua president. suur tänu, härra nõukogu presidendile, härra komisjoni presidendile. see, mida ma siin täna kuulsin, ma leian, et see, siin on tegu kauni muusikaga, ma loodan, et äh, varsti tuleb ka vastav äh, vastavad sõnad sellele muusikale. kuid ma arvan, et me peame ja me ka suudame eesmärke püstitada ja me suudame oma tulevikku kujundada. me vajame ühte poliitilist äh, häält, sellist äh, häält, mis ka kujundab tulevikku meie kodanike jaoks eesmärgid paneme meie paika, vahendid, vahendite paik-, määratlemine on midagi muud. ja täna pärastlõunal juba ka öeldi, et meil on vaja mitte ainult lühiajalist, vaid ka pikaajalist perspektiivi, seda me oleme ju ka õppinud minevikust. meil oli minevikus äh, väga suur majanduskasv, kuid see rajanes spekulatsioonidel, kuid me vajame õiglust, solidaarsust, äh, rohkemat keskendumist keskkonna äh, valdkonnale ja seetõttu ma loodan, et me näeme peatselt ka selliseid töödokumente, mis on tõesti ambitsioonikad ka jätkusuutliku tegevuse osas, kus majandus, ähm, sotsiaal- ja keskkonnaküsimused on üksteisega seotud. praeguses ähm, strateegias me näeme kodanike unistusi ja ka hirme. me näeme nende unistusi ja hirme, kes on praegu tõrjutud tööturult, kes on sattunud äh, finantsturgude ülbuse ohvriteks. Nemad äh, on juba näinud, mida tähendab äh, reaalmajanduse, reaalmajandus tegelikult. me peame siin rohkem tööhõive jaoks tegema selleks, et töökohad oleksid väärtuslikud ja me vajame ka teadmistepõhilist Euroopat. suur tänu. ja nüüd härra Kiigolt. lugupeetud Äh, president. kõigepealt, äh, mis puudutab Euroopa majanduskriisi, siis see on nii sügav, et me peaksime praeguses, äh, praegusel ajahetkel ootama konkreetseid ettepanekuid, nii nagu erinevad esindajad on siin neid teinud. Euroopa majanduslik poliitiline, poliitilist juhtimist on siin paljud nõudnud. tehke oma ettepanekud kuidas me saame riske ja Euroopa liikmesriikide võlgu selliselt jagada, et, et ähm, süütud ei peaks selle eest maksma. siin tuleb karistada mitte ainult äh, neid riike, kellel on praegu eelarve puudujääk, vaid äh, reforme peavad äh, sisse viima ka need äh, riigid, kus on väga suur eelarve ülejääk. parlament on vastavad ettepanekud teinud ja nüüd on aeg tõesti konkreetsed ettepanekud lauale seada. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Odi. suur tänu, härra Euroopa Komisjoni president, parlamendi president, nõukogu president, härra nõukogu president, te olete teretulnud meie seas kõigepealt tahaksin väljendada siiski oma pettumust, et ei tulnud just kõigepealt Euroopa rahvaesindajate juurde juba pärast esimest detsembrit, kui te ametisse astusite. me ei saa poliitikat ilma demokraatiata teha ja seetõttu kahe tuhande viienda aasta Hollandi ja äh, Prantsuse referendumid näitavad, et kodanikud ütlevad, et me ei ole Euroopa vastu, aga me tunneme, et Euroopa toimib ilma meieta, meie vastu, seega suur tänu eh, Nikolai, eh, Nicolas Sarkozyle, Angela Merkelile, kes eh, tõstsid ka kodanikud Euroopa Liidu keskmesse Lissaboni lepinguga. Te peate mõistma, härra president, enam ei saa midagi ilma rahva ja rahvaesindajate teha meie parlament saab ka mõist-, peab ka mõistma, et ilma liikmesriikideta ei saa midagi teha. mitte ainult liikmesriikide valitsusjuhtidega ei pea koostööd tegema. praegu on tabanud Euroopat majandustormid, teie olete või veennud nõukogud, et Euroopa ei ole mitte probleem, vaid lahendus. aga milline on teie nägemus maailmast ja Euroopa kohast selles? kas te võiksite öelda, et valitsustevaheline taktika iseäranis majandusjuhtimises ähm, saab teoks välisteenistuse äh, rajamine samuti liikmesriigid tähendavad äh, rahvast ja nad otsivad äh, oma esindajad, teie olete nende esindaja, seetõttu peab olema meil poliitiline äh, liit ja suur tänu, härra president, et te tulite, ärge kartke, te olete suurepärane poliitik ja meie toetame teid. järgmine kõneleja äh,, härra Kohverati, poolteist minutit. suur tänu, proua president kui me määratleme Euroopa Liidu keskpikka strateegiat, siis tuleb arvestada eh, majanduskriisi tulemusi ja see eh, seab löögi alla meie piirkonna inimesed ja see näitab ka, kuivõrd eh, kehva tulemusega oli eelmine strateegia, see näitab, mis juhtus kasvu ja täieliku tööhõivega. kui me tahame tõepoolest niisugusi eesmärke saavutada, siis meil on vaja reguleerida pangasüsteemi sellepärast et seal eh, luuakse negatiivsed tingimused, mis panevad löögi alla meie inimesed. meil on vaja eh, rahasid, mis eh, kataksid innovatsiooni, teadustööd ja haridust, sest see veab edasi meie majandust, aga kõigepealt on vaja meil euro võlakirju või süsteemi, mis annab meile võimaluse saavutada niisugusi majanduslikke eesmärke meil on eh, Lissaboni mm, eh, strateegia raames ja siin eh, on praegu probleem mikrofoni ja helin ja lisamüraga, sellepärast tõlkimine katkes. meil on vaja uuesti alustada sotsiaalseid dialoogi, meil on vaja mõelda, millise ohu toob endaga kaasa pikaajaline tööpuudus suur tänu ja nüüd proua del Castillo. Eh, <clears throat> eh, proua Castillo, kaks minutit, jah. Eh, suur tänu, ma tänan härra Barrosot, härra Rompuyd mul on väga hea meel, et te mõlemad kohale tulite. mul oli väga hea meel näha ka, et te olete sama meelt et põhiküsimuste osas, mis puudutavad Euroopa Liidu strateegiat kümne aasta perspektiivis, see on äärmiselt oluline. mul oli eh, väga huvitav kuulda, mida te mõlemad ütlesite eh, tulevase strateegia osas. Teie ütlesite, et eesmärgid peavad olema saavutatavad ning me peame pidevalt kontrollima, kas me läheme õiges suunas, kas me saavutame seda, mida me tahame. see on tõepoolest eh, väga oluline ja see on põhimõtteline muutus Lissaboni strateegiaga võrreldes. aga nüüd eh, ma tahaksin rõhutada seda punkti, mis puudutab siseturgu E, Euroopa e, siseturg tekkis kakskümmend aastat tagasi ja kahekümne, kakskümmend aastat hiljem on meil jäänud veel väga palju teha selleks, et e, tõeline siseturg toimiks, eriti väga paljudes konkreetsetes sektorites, uutes sektorites, nagu näiteks digitaalne turg. aga meil on nii palju fragment-, fragmenteerumist, meil on nii palju killustatust, meil on nii palju barjääre, kui me tõepoolest tahame Eh, et massist tuleks kasu, siis, eh, siis me peame midagi rohkem tegema. härra Barroso, härra Rompuy, meil on vaja tohutult palju poliitilist energiat, ilma poliitilise energiata ei saavuta me midagi, meil on vaja eestvedamist ja teie, härrased, just nimelt vastutate selle eest. ja me loodame teie peale. suur tänu ja järgmine kõneline on härra Pullmann. proua president, härra komisjoni äh, president, lugupeetud kolleegid. sooviksin rääkida väga selgelt kahest punktist. esimene punkt, kas meil on juba edu tõotav äh, strateegia Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend, ei, meil ei ole veel sellist strateegiat ja ma ütlen teile, miks. kui teie ütlete komisjonis, et kui liikmesriigid ütlevad, meie kõigepealt äh, kiiresti konsolideerime eelarve ja seejärel me hakkame tegelema majanduse ja tööhõivega, siis see on selline valem, mis ei tööta. kui te meid ei usu, siis äh, vaadake eilset äh, ähm, valuutafondi avaldust. kui te soovite integreeritud äh, poliitikat ajada, siis sellisel juhul meil ei ole võimalustki kriisiga hakkama saada. teiseks, kas meil on vastus eelarve puudujäägi kriisile? ei, meil ei ole sellele seni vastust. riigid on teinud äh, vigu rohkem kui üks liikmesriik, kuid kui te neid andmeid täpselt ei loe ja täpselt analüütikuid ei kuula, siis äh, te ka ei tea, et vähemalt poole sellest Kreeka eelarve puudujäägi süüst peaksid endale võtma just spekulandid. mida me vajame praegu, me vajame Euroopa Valuutafondi, me vajame sellist fondi, mis aitab nendel, neid riike nii Eurotsooni väliselt kui ka Euro Eurotsoonis me peame mõistlikku poliitikat tegema selleks, et finantskriisi äh, lahendada, suur tänu. ja järgmiseks äh, kolleeg Jüri. suur tänu lugupeetud kolleegid, ma olen ähm, äh, Hispaania, Belgia, Ungari äh, eesistujad, eesistumistrio esindaja ning äh, ma kuulan väga tähelepanelikult, mida siin on räägitud. esimesest nõukogu presidendist sõltub väga palju, nimelt ka see, kas ähm, Euroopa saab siin kriisis suuniseid kriisist väljumiseks siin on tegu ka usaldusväärsuse küsimusega, nimelt kas Euroopa Liidu strateegia aastat kakskümmend kakskümmend ei lõpe samamoodi nagu Lissaboni strateegia, ma tulen endisest idabloki riigist ning meil on teatav vastuseis pikaajaliste äh, äh, plaanide osas. me peame täpselt teadma, kes on selle uue strateegia adressaadid. kui selle adressaadiks on äh, kodanikud, siis me peame nendega koos tegutsema ja nendega äh, koos äh, Lissaboni lepingu alusel äh, koostööd tegema. tänane arutelu ei asenda neid süvitsi minevaid arutelusid meie töökomisjonides, mis puudutab nüüd muid äh, kommentaare, siis ma leian, et kõige olulisem on siin töökohtade loomine. see peab olema iga strateegia lähtepunktiks. me ei tea praegu piisavalt, äh, kuidas see strateegia kujuneb, me vajame vähem prioriteete, me peame kitsaskohad kõrvaldama ja paremat koordineerimistööd tegema me ei tohi siin last koos vanniveega välja visata, selles varasemas strateegias oli ka palju positiivset, näiteks ühtekuuluvuspoliitika, ähm, põllumajanduspoliitika. me ei tohi neid tähelepanu alt välja jätta. järgnevaks, uus strateegia peab arvestama kõikide piirkondadega ja mitte ainult teatavate ettevõtete või, või mõningate üksikute liikmesriikidega. suur tänu! suur tänu ja järgmiseks proua Podimata kaheks minutiks kolmekümneks sekundiks suur tänu, proua president, tegu on väga huvitava aruteluga Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend osas. me teame loomulikult kõik, et mitteametliku ülemkogu ajal veebruaris räägiti eelkõige just Kreeka küsimusest. me teame ka, et see mitteametlik ülemkogu ähm, esitas riigipeade nimel avalduse, mis toetas Kreekat. Öeldi, et äh, soovitakse Euroopa stabiilsuse nimel tegutseda ja rõhutati ka seda, et Euroopa ei ole palunud äh, toetust Euroopa Liidult ja on rõhutatud ka seda, et Kreeka ei ole palunud ei Kreeka, ei Saksa, Itaalia ega teiste maksumaksjatelt abi. Kreeka soovib oma pingutuste kaudu oma äh, võlgadest välja tulla, rakendades neid meetmeid, mida juba on rakendatud. ja härra Verhofstadt, ei ole õige, et äh, kõik andmed, mis puuduvad näiteks Goldman Sachsi ja teiste mm, pankade tegevust, et need ei ole, need analüüsid ei ole üldse väljumis. kuid äh, samas ma küsiksin, et äh, miks ainult äh, Kreeka ametkondadelt on nõutud selliseid täpsustusi, sellepärast et tegelikkuses üheksakümne kaheksandast kuni kahe tuhande neljanda aastani sellist tegevust praktiseerisid paljud liikmesriigid. Kreeka ei soovi finants toetust. Kreeka soovib midagi muud, lugupeetud kolleegid. midagi, mis tegelikult peab olema iseenesestmõistetav. nimelt juba sellepärast, et ollakse Euroopa Liidu liikmesriik, soovitakse poliitilist äh, solidaarsust, usaldust, avatud, äh, õiglast äh, toetust, sellist toetust, mis ei jää mitte ainult sõnadesse, vaid millel on ka sisu ja siin ei tohi jääda ainult tühjade sõnade juurde. Kreekas ei soovita kõike ainult äh, spekulantide süüks määrata, vaid me vajame siin äh, toetust, sest kui spekulante praegu toetatakse, siis äh, kõik Kreeka pingutused jooksevad tühja spekulantide eesmärgiks oli Eurotsooni nõrgestamine ning ma arvan, et praegu tuleb teha kõik selleks, et Eurot ja Eurotsooni kaitsta. proua president, kõigepealt ma sooviksin teavitada kõiki kolleege sellest, et täna meil on tõesti ainult viis minutit vaba mikrofoni vooruks, sest meil on väga vähe aega. ja meil on üks minut minutit äh, aega kõneleja kohta ja praegu on juba kolmkümmend äh, kolleegi soovinud sõda, sõna saada, see tähendab seda, et äh, et kahjuks ma ei saa kõikidele sõna anda. ja järgmisena saab sõna kolleeg De Castro jaoks minutiks. proua president, kahetsen ja ma väljendan ka terve eh, põllumajanduskomisjoni kahetsust, ma olen selle eh, eesotsas, kuidas on käsitletud eh, agroküsimusi järgmise kümne aasta jooksul väga vähe on käsitletud väljakutseid, mis seotuvad, seonduvad toiduohutusega ja töökohtadega põllumajanduspiirkondades. ma tahan teile öelda et, et nelikümmend viis protsenti kogu Euroopa Liidu territooriumist hallatakse eh,, hallatakse eh, just nimelt eh, põllumeeste poolt. kuidas me neid kaitseme? Eh, me peame kõigepealt kaitsma eh, olemasolevaid töökohti, enne kui me hakkame eh, rääkima uudest eh, töökohtadest. põllumajandus on niivõrd oluline, sellepärast et siit tuleb meil toiduohutus, siit tuleb meil keskkondlik, keskkonnaalane mitmekesisus ja sellepärast tekitab mulle äärmiselt suurt muret see, kuidas strateegias on seda küsimust käsitletud ning ma loodan, et asi muutub. nüüd on viimane kõneleja proua Janko Saari, üks minut. proua president, vastavalt Hiina eh, kalendril on praegu tiigri aasta ja eh, praegusel hetkel on majandustiigriks meil eh, India, see on tohutu ehitusplats ning ma loodan, et eh, just nimelt India mõjutab meid Euroopas väga tunduvalt, et me eh, saavutame siin uue rütmi, et me avaneme ning eh, aasta kakskümmend kakskümmend tähendab seda, et me töötame välja ühise majanduspoliitika, maksupoliitika, et me leiame üles, millised on meie nõrgad küljed, eriti innovatsiooni osas kõigepealt ma tahaksin küsida, kuidas me niisugust olukorda, nagu on tekkinud Kreekas, suudaksime tulevikus kaitsta? kuidas me saame tagada eh, stabiilsuse ja kasvupakti järgimise? ja kuidas me saame olla kindlad, et uus strateegia eh, töötab paremini kui Lissaboni strateegia, sest viimasele ei pööranud keegi tähelepanu. nüüd on meil viis minutit, avalik, avatud mikrofon, viis kõnelejat, igale üks minut kõigepealt härra Mariescu. suur tänu. mul on hea meel, härra president Van Rompuy, et te olete tulnud Euroopa Parlamenti. ma olen üllatunud, et nõukogu teeb nii kiirelt otsuseid ilma parlamenti ka konsulteerimata et dokumendid, mis ringlevad, on väga üldsõnalised. seal ei puudutata tuleviku väljakutseid, näiteks sotsiaalsed väljakutsed, elanikkonna vaname, vananemine, töötajate oskused, kaks protsenti või vähem läheb teadusuuringutele ja arendustegevusele ja see on tohutu viga. teadusuuringuid teadusuuringut võib äh, panna era- ja riigisektori partnerluse alusele, mis meid aitaks. suur tänu, ma üritan teha väga lühidalt. ma usun, et äh, nõukogu president muuhulgas äh, vastutab ka institutsioonide vahelise koostöö eest ma sooviksin eelkõige öelda seda, et on täiesti lubamatu, et üksikud, et üksikud institutsioonid satuksid üksteisega konkurentsi. sest see ei võimalda meil Euroopa Liidu strateegiat kakskümmend kakskümmend teostada. oluline on ka see, et liikmesriikide egoism kaoks. siin on oluline Euroopa Liidu ühine vastutus me peame mõtlema ka sotsiaalpoliitikate harmoniseerimisele, samuti maksupoliitikate harmoniseerimisele. vastasel korral ei õnnestu saavutada majanduspoliitika eesmärke. ja vastasel korral me ei saa ka kujundada meie majanduspoliitikat, suur tänu. ma ei näe härra Stasi saalis ja sellisel juhul saab sõna härra Tahv um,. härra president, ma olen väga tänulik selle eest, et te kirjeldasite siin oma eh, tööd. aga tegelikult ma ei saanud päris hästi aru, mikspärast te ei taha vastata minu eh, parlamendis esitatud küsimusele ning ma paluksin, et te mõtleksite oma seisukoha uuesti läbi, et te kaaluksite, milline on teie seisukoht äh, parlamendis esitatud küsimuste suhtes. ja ma tahaksin ka vabandada äh, Nigel Farage'i väga inetu sõnavõtu pärast ja ma kinnitan teile, et äh, suurem osa Briti Briti saadikutest suhtuvad teisse eh, väga suure respektiga. suur tänu, järgmise, järgmine kõneleja, härra Papa-Nikolau. suur tänu, proua president. viimasel ajal on Euroopa, mitte ainult Euroopa, vaid ka teiste pilgud eh, pööratud Kreekale terves maailmas valitseb majanduskriis ja sellega seoses ei ole mitte ainult Kreekal raskusi majandusega, vaid ka teistel riikidel. seda teevad kõik. me näeme praegu äh, kriisi, mis äh, on äh, saavutanud seninägematud ulatused ja mõõtmed. ma arvan, et väga oluline, lugupeetud kolleegid, on arvestada sellega, et Kreeka ei ole pankroti äärel. Kreekal ei ole vaja, Kreeka ei ole palunud ka finantsabi, ei, me vajame poliitilist toetust. Kreeka palub tõelist solidaarsust teistelt liikmesriikidelt. ja seda Euroopa äh, äh, äh valuutatsooni piires. suur tänu ja nüüd proua Tiko. kõnelejal ei ole mikrofoni. suur tänu, proua president selle aasta alguses tõusis eh, tõusis tööpuudus kümne protsendini, on tõusnud eelarve defitsiit ning Euroopa kodanikud nõuavad, et momentaalselt tegeldakse demograafiliste kliimaprobleemidega. liit peab panema paika Eh, oma prioriteedid, seda kõigepealt eh, töökohtade loomise, hariduse, eh, energeetika ja transpordi infrastruktuuri osas. meil on vaja kindlust, me peame investeerima energiatõhususse majades, aga ka tööstusrajatites. meil on vaja luua kaks miljonit töökohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. me peame eh, uuendama eh, seadmeid, et vältida seda, et töö, et töökohad Euroopast eh, ära kaovad, aga siiski madal töö, madal sündivus ja vananik, elanikkonna vananemine tähendab raskusi ja jõupingutusi meie kõikide poolt uh,. Κλείνουμε τώρα τη συζήτηση. Πρώτα... Suur tänu, sellega on see arutelu lõppenud. ja komisjoni nimel saab sõna härra Sefkutš. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed asi on üsna palju veninud ja sellepärast pidi härra Barroso ära minema, tal olid teised kohustused ning ma püüaksin siis vastata härra Barroso nimel ja komisjoni nimel teie eh, küsimustele. ma tänaksin teid kõiki selle eh, suurepärase arutelu eest, teie entusiasmi ja huvitavate ideede eest, teie toetuse eest, mida te eh, olete näidanud üles strateegiaks aastaks kaks tuhat kakskümmend. ilma selleta meie strateegia kukuks läbi. ma tõepoolest kinnitan teile, et äh, komisjon on suunanud strateegia kakskümmend kakskümmend just kodanikele, tootmisele ja ma ütlen teile ka, et me oleme õppinud Lissaboni strateegia vigadest, nüüd me koondame tähelepanu väiksemale arvule eh, eesmärkidele ning see peaks kahtlemata äh, parandama juhtimist. komisjonil on loomulikult suur huvi selle vastu, et meid toetaks Euroopa Parlament ja Eh, on selge, et niisugust eh, äärmise kiiruse eh, nõuet tunnevad nii parlament kui ka nõukogu, aga meil on vaja teha rohkem, meil on vaja teha midagi kohalikul tasemel, piirkondlikul tasemel, kõigepealt on vaja tegutseda inimeste heaks see ei ole mitte mingi halduslik eh, ettevõtmine, mida me siin praegu läbi viime, vaid see on igapäevaelu, see on riikide, piirkondade, inimeste igapäevane elu ja sellepärast, lugupeetud parlamendisaadikud, palun aidake meid, ärgem eh, võistelgem institutsioonide vahel, eh, vaid töötagem koos, et saavutada konkreetseid eesmärke strateegias kakskümmend kakskümmend me tahaksime eh, võtta põhialuseks targa, rohelise, jätkusuutliku arengu ning kõik meie tegevused peaksid olema suunatud kitsaskohtadele, just nimelt nende kitsaskohtade kõrvaldamisele, mis ei lase meil ellu viia oma potentsiaali. on vaja eh, koolitada meie tööjõudu selleks, et meie tööjõud oleks konkurentsivõimeline ja teeniks nii nagu vaja. meil on vaja stabiilsust, meil on vaja kinni pidada kasvu ja stabiilsuspaktis, sest see annab meile stabiilsuse aga nüüd rääkigem Kreekast. ma tahan teile kinnitada, et Euroopa, et euroala liikmesriigid on valmis eh, tegutsema eh, ühel meelel eh, Kreeka toetuseks. komisjon töötab käsikäes Kreekaga ning vaatab, kuidas Kreeka täidab endale võetud kohustusi nüüd on antud eh, Kreekale tehnilist abi ja nüüd on pall Kreeka väravas, Ateena peab tegema järgmise sammu. finantsstabiilsust Euroopa piirkonnas on äärmiselt oluline. komisjon ja Euroopa Keskpank on valmis panema paika koordineeritud tegevus Euroopa raamistiku, aga eh, iga samm selles protsessis võtab teatud aja Eh, reformid on vajalikud ning eh, nad on vaja paika panna. ma arvan tõepoolest, et me oleme valmis julgeks tegutsemiseks eh, strateegia kakskümmend kakskümmend nimel, suur tänu. suur tänu ja nüüd saab sõna nõukogu nimel härra Roman Rompuy. härra president, kallid kolleegid mul on hea meel, et täna toimub see debatt, et ma aktsepteerisin teie küllakutset. strateegia kakskümmend kakskümmend protsessi algul, muide, me oleme täiesti alguses, on oodata, et diskussioon jätkub ka üheteistkümnendal veebruaril oli arutelu, märtsi lõpus toimub nõukogu kohtumine ja majanduskasvu ja tööhõive strateegia viimased detailid pannakse paika juunis. seega meil on terve rida arutelusid ette nähtud selleks, et kindlaks määrata vajalikud tegevused. mul on hea meel, et ma näen nii palju teotahtelisi inimesi siin täna. Äh, täna tunnen ka rõõmu selle üle, et äh, siin kojas on nii palju ambitsioone, tuntakse vajadust pakiliselt rea-, eh, pakilistele küsimustele reageerida. nüüd eh, majandusstrateegiast kõneldes tahaksin eristada kolme perioodi. kõigepealt periood, finant-, kus on finantskriis, oma tagajärgedega, see periood, kus me praegu elame ja lubage mul siin ühte teist väljendusviisi kasutada. muide, kuulsin siin täna äh, seda mitu korda ta, äh, debati kasku äh, vältel. muide, siin toodi välja ka Euroopa Liidu positiivseid saavutusi viimasel ajal me oleme õppinud kolmekümnendate aastate majanduskriisist ja nüüd on suurest kriisist möödunud aasta ja nüüd, kahe tuhande kümnendal aastal on juba enamuses liikmesriikides positiivne majanduskasv. muide, kolmekümnendate aastate kriis kestis kuni kümnendi lõpuni miks meil on positiivne majanduskasv? sellepärast, et me oleme meetmeid võtnud, me oleme võtnud meetmeid selleks, et päästa finantsinstitutsioonid, mitte sellepärast, et me neid nii väga armastame, aga ilma nendeta ei ole ju ka majandust. me oleme rahanduspoliitikat arukalt edendanud, me oleme likviidsussüste majandusse teinud, muide seitsekümmend aastat tagasi seda ei tehtud, me lõime kuueteistkümne liikmesriigiga tsooni, kus valitseb ma-, raha stabiilsus, meil ei ole devalveerimist täna toimunud. meie eelarvepoliitika on olnud risk, riskialdist, kuid me oleme püüdnud majandust stimuleerida mitte nii nagu kolmekümnendatel aastatel, sest meie soovime eelarvet nii kiiresti kui võimalik taga, äh, ta-, tasakaalustada. ja me oleme ka oma siseturu alal hoidnud. muidugi siseturg ei ole ideaalne, teda on vaja arendada ja siin on tehtud ka konkreetseid ettepanekuid, aga me ei ole siiski langenud kolmekümnendate aastate protektsionismi. me oleme õppinud ka praegusest suurest kriisist. tänu Euroopa Liidule sündis G kakskümmend. see, meie võtsime ette selle sammu ja istutasime selle äh, maailma valitsemise, ülemaailmse juhtimise taimekese ja me jätkame selles samas vaimus. Euroopa Liit ei pea alati olema kaitsepositsioonil. Euroopa Liidus on väga palju positiivset toimunud. ja nüüd on meil vaja kriisist väljumisstrateegiat. see tähendab, et on vaja tasakaalu eelarve tasakaalu stimuleerimise ja keskpika eelarve tasakaalu vahel, nii et me saaksime oma sotsiaalsüsteemi finantseerida, tervishoiusüsteemi eh, finantseerida. väga raske on sellist eh, tasakaalu saavutada, aga majanduskasvu strateegia annab meile võimaluse selleks majanduskasvu pakt annab meil võimaluse samm-sammult jõuda kolme protsendini ja siis lõpuks tasakaalustada oma eelarvet. ma arvan, et meie poliitika on siiski arukas ja nüüd Lissaboni strateegiast. me teame, et sellel strateegial on ka puudusi. majanduskriis, finantskriis on ka Lissaboni strateegia elluviimist, viimise segi paisanud. ja me teame kõik, kuidas see käis, aga mina tahaksin öelda pigem seda. meil on vaja olulisi reforme ja need tähtsad reformid Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil puudutavad eelarvevalikuid. ma ei Äh, kirjutanud sugugi juhuslikult sellesse kirja, mida teiegi lugenud olenud, et äh, eelarvediskussioonid muidugi stabiilsuspakti raames on seotud ka majanduse reformimisega. kui me ütleme, et tuleb rohkem teha näiteks teadusuuringutes ja arendustegevuses, siis muidugi peab nägema ette finantse nii e-, liikmesriikidest kui ka ühenduse tasandil, seetõttu tuleb õiged eelarvevalikud teha. veel üks tagajärg Lissaboni strateegia puhul on see, et kuigi me oleme eesmärke seadnud, ei ole meil nii-öelda pehmeid eesmärke. kujutage ette, et eesmärke on nii tugevamaid kui ka pehmemaid aga meil on vaja eelkõige reformidest rääkida ja siis nad ka ellu viia. ma ei ole niisama siia tulla, ma tean, et Euroopa tasandil nõutakse suuri reforme, hard reforms, nagu öeldakse, aga tulemusi on ju näha alles liikmesriikides. ega Euroopa Liit üksi reforme läbi ei vii reforme muidugi võib esile kutsuda ja, ja soodustada, aga just liikmesriigi tasandil tehakse need reformid tegelikult ära, seetõttu on vaja tohutut poliitilist tahet. ja just selline poliitiline osalus on väga tähtis. seetõttu on vaja rohkem ka piiravaid meetreid, mõtleme järele sellele selle üle. ma olen mitmeid ettepanekuid teinud. ma, minu ettepanekud muidugi võivad tunduda palju arukamad kui, kui piiravad meetmed, aga stabiilsuspakti piiravad meetmed ei ole aidanud teatud riikides korda jalule seada. seega peab tunnistama, et üks meetod ilma poliitilise toeta, ilma äh, ühendumiseta ja kohustuseta ei anna midagi. majandusstrateegiast kõneldes muidugi ma tahaksin, et nii nagu siin ka mõned teised ütlevad, et peab rangemaid meetmeid võtma, kohus, siduvaid meetmeid, aga majandussuunistes ei ole muide neid ette nähtud, ega mina selle Lissaboni lepingu välja ei mõelnud. aga seal ei ole ka näiteks mingeid sanktsioone ette nähtud, ka negatiivseid meetmeid, kui äh, on tegemist majandussuuniste elluviimisega. vaadake siis lähemalt artiklit sada kakskümmend üks, kui te tahate veendunud olla ise. seega poliitiline tahe Euroopa tasandil ja liikmesriigi tasandil on võtmetähendusega, ilma selleta ei toimu midagi. ja veel lõpuks Kreekost. ma arvan, et meie sõnum on õige me edastasime sõnumi Kreeka valitsuse vastutustundest, mis, mida on muidugi väga raske praeguses olukorras, kui äh, raskused on pärandiks saadud, tagada. kindlasti on vaja nelja protsenti kahe tuhande kümnenda aasta jooksul eelarve defitsiidi vähendamine nelja protsendi võrra ja meie omalt poolt püüame rohkem järelevalvet teostada, seiret Euroopa Komisjoni poolt, aga ka Keskpanga abiga ning isegi Rahvusvahelise Valuutafondi abiga. minu meelest me oleme väga hästi paika pannud vastutuse. ja loomulikult, kui vaja, siis peab üles näitama ka solidaarsust. Kreeka ütles, et nemad e, ei taha meie abi, aga meie ikkagi oleme ette näinud selle, et kõigepealt näitame vastutustunnet üles, siis solidaarsust, kui vajalik, ja loomulikult tuleb sellest õppetunnist ka e, õppust võtta me peame õppima sellest, mis toimus viimastel aastatel Kreekas nii poliitikas kui ka andmekogumises. see on sam-, samuti ka selline väljakutse, mis näitab, et palju rohkem on vaja koordineerimispoliitikat. iga kriis on suur väljakutse. igast kriisist on võimalik ka õppida ja meie õpime nii nagu õpiti kolmekümnendate aastate majanduskriisist, nii õpime ka rahan-, finantskriisist selleks, et rohkem oleks boonuste kontrolli, reguleerimist ja äh, pangapoliitika kontrollimist ja loomulikult õpime ka Kreeka ko- ja teiste kogemustest. ja nüüd lõpetuseks tahaksin öelda, et teil on ju samasugused ambitsioonid ja poliitiline tahe ellu viia niisugune majandus- ja poliitiline strateegia, mis on meie ülesannete kõrgusel, mis arvestab meie praegusi raskusi. küsimus ei puuduta ainult ühe või teise ametiisiku vastutust, meil kõigil lasub kollektiivne vastutus Euroopa Liidu institutsioonides, ka liikmesriikides. kui me ei suuda oma sotsiaalmadelit päästa, siis kaotame ka oma positsiooni maailmas. ja just selles vaimus äh, tundsin, et oli tänane kohtumine ja selles vaimus jätkan ka oma tööd, tänan. Thank you very much, Mr President, it was indeed a uh, great pleasure to have you here with us. suur tänu, härra president. väga meeldiv, et te siia tulite meie täiskogule. Kreekas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 komisjoni ja nõukogu esindajate avaldused parlamendi prioriteetide osas ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungjärgul ja kõigepealt saab nõukogu esindaja sõna